Scott enam sellesse fraktsiooni ei kuulu alates kahekümnendast juulist kaks tuhat üheksa. edasi. rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid ja rohelised, konservatiivide ja reformistide fraktsioon ning Vaba Euroopa Demokraatide fraktsioon on informeerinud muudatustest komisjonide ja delegatsioonide koosseisus. Te leiate need nimed käesoleva istungjärgu protokollis. kui mingisuguseid vastuväiteid enne selle sessiooni lõppu ei esitata, siis sellisel juhul loetakse need personalimuudatused kinnitatuks, niisiis need inimeste nimed on ära toodud dokumendis, mis teile laiali on jaotatud ja ma ei hakka neid praegu üles lugema Itaalia võimud on palunud võtta ära saadiku puutumatus saadik Fiorilt, see on seotud Vincenze ähm, ühe kohtuhagiga. artikkel kuus kaks kodukorras on võetud aluseks ja see küsimus on edastatud äh, juriidiliste küsimuste komisjonile, õigusküsimuste komisjonile